Good afternoon. tere päevast, daamad, daamid ja härrad. palun võtke istet. tere tulemast meie alustavale koosolekule, arengukomisjoni koosolekul. vastavalt äh, kodukorra reeglitele neliteist üks juhatan mina ajutiselt seda koosolekut, kuni on valitud komisjoni esimees. kõigepealt sooviksin tervitada oma sõpru, kes on tagasi valitud, kellega me oleme juba aastaid koos töötanud ja kes on äh, ka eelmise ametiajal äh, siin komisjonis töötanud ja sooviksin samuti soojalt tervitada uusi kolleege, kes esimest korda siin komisjonis tööd alustavad tegemist on väga huvitava komisjoniga, see on väga hea komisjon, me üritame muuta inimeste elu tihtipeale kusagil kaugel, sellistes riikides, kus mina ei elaks või, või kus inimesed on haiged või, või neil on väga vähe toitu, seega see töö, mida me siin teeme, on väga tänuväärt töö ja ma arvan, et äh, kõikidel kolleegidel, kes siin komisjonis tööle asuvad, saab olema väga huvitav. kuna meil on väga vähe aega täna, siis alustame nüüd kohe ja äh, kuulutan koosoleku avatuks. nagu öeldud, siis äh, põhieesmärk on valida komisjoni juhatuse, alustades komisjoni esimehest ja neljast aseesimesest vastavalt kodukorra artiklile kakssada neli kõigepealt valime esimehe, seejärel valime neli aseesimeest. ma olen fraktsioonidelt saanud nimekirjaga asendusliikmetega, kes ähm, hääletamisel osalevad. härra Dias de Meera, härra Kümnese asemel Rahvaparteist, härra Koso äh, härra Šoplini eest Rahvaparteist härra Hayes, härra Steeri asemel äh, Rahvaparteist ja härra Rubik härra Breda asemel Rahvaparteist. proua Toi, proua McEvani asemel sotsiaaldemokraatidest Linda McEwen äh, on Eurostariga lõksus ja loodetavasti jõuab ta õigel ajal küll kohale Manfred äh, Amiletsi asemel sotsiaaldemokraat härra Prinski, härra Guerrero asemel sotsiaaldemokraadist, proua Manskua, proua Silvera Pereiro äh, asemel härra Lukk, härra Kaski asemel ECR-ist, proua Lösing, härra Krisogonuse nimel kuuest kui äh, selles nimekirjas on mingisuguseid muudatusi, siis äh, fraktsioonid peaksid äh, mulle sellest praegu märku andma, enne juurde asume. niisiis, lähme esimehe valimise juurde. kvoorum on seitse liiget ja meil on äh, rohkem kui seitse liiget äh, siin täna kohal. nüüd äh, esimeeste kandidaatide esitamise juurde. jah, palun. fraktsiooni nimel, sotsiaaldemokraatide nimel panen ette Linda McEvani kandidatuuri esimeheks. ta on olnud äh, siin parlamendis juba enam kui viisteist aastat, tal on väga suur kogemus ja oskused selleks, et äh, koosolek, komisjoni hästi äh, juhatada, ta on tegelenud mitmete kliimaküsimustega, eh, inimõigustega ja õiglase kaubanduse küsimustega, ta on üles näidanud kui head koostöövaimu siin äh, parlamendis ja ta jätkaks oma tööd sel viisil ka tulevikus. aitäh nende sõnade eest. nüüd kas teised fraktsioonid äh, soovivad äh, välja tuua teisi kandidaate? ei ole ühtegi. kas olete äh, Linda McCaveni nimel nõus kandideerima esimeheks? ma olen Lindalt saanud mandaadi, kuna ta eh, saabumine viibib, sest ta on öelnud, et ta aktsepteerib nimetuse, ta on täitnud majandushuvide deklaratsiooni, ta on eh, komisjoni täisliige ja ta on valmis asuma tööle TV Komisjoni esimehena. kuna kandidaate eh, on ainult üks esimehe kohale, siis äh, teen ettepaneku ühise heakskiitmise teel ta ametisse nimetada. suur tänu, kolleegid. Linda McEwen on valitud äh, arengukomisjoni esimeheks ja, ja edastan meie õnnitlused proua McEvanile siis, kui temaga kohtume. ja kuna proua McEvanit siin ei ole, siis jätkan ma koosoleku juhatamisega ja läheme aseesimeeste valimise juurde. tuletan teile meelde asendusliikmete nimed. ma vist juba lugesin selle nimekirja või seega ma seda nimekirja siiski ei pea praegu ette lugema jätkame aseesimeeste valimisega ükshaaval ja alustame esimese aseesimehe valimisega. ja palun nüüd esitada kandidaadid esimese aseesimehe kohale. palun mina teeksin ettepaneku Rahvapartei nimel esimese ase esimehe kandidaadiks nimetada härra Maurice Ponga. suur tänu, Maurice, kas sa aktsepteerid äh, seda kandidatuuri? jah, ma olen nõus. tahaksin meelde tuletada, et kandidaat peab olema täisliige ja peab olema täitma majandushuvide deklaratsiooni kas te täidate need kaks äh, eeltingimust? jah, sellisel juhul, kuna esitatud ainult üks äh, kandidaat, siis teen ettepaneku ühise heakskiitmise teel äh, kinnitada härra Ponga kandidatuur äh?. Madam Chairman. Thank you, National Parliament. Um, thank you, colleagues suur tänu, kolleegid, ja vabandan, et äh, viimasel hetkel saabusin, need, kes ei tea, siis Eurostar on äh, viivituste tõttu kannatanud kogu päev ja paljudel äh, Briti kolleegidel on olnud probleeme kohalejõudmisega. mul on väga hea meel selle eest, et äh, mind nimetati ja valiti äh, selle komisjoni esimeheks, meil on väga palju tähtsat tööd eelseisvatel aastatel teha. meil on aastatuhande eesmärkide paika paneme kaks tuhat viisteist aastal ja oota rõõmuga kohtumist teie kõigiga ja arutelusid eesmärkide suunas täna me ei pea kõnesid, vaid jätkame põhitööga ja lähme järgmise valimisteema juurde ja palun esitada kandidaadid teise aseesimehe kohale meie komisjonis. palun härra Köörens suur tänu, tahaksin omalt poolt ka õnnitleda teid esimeheks valimise puhul meie komisjonis ning teile abiks pakun Paavo Väürise kandidatuuri aseesimehe kohale ALDE nimel. suur tänu, härra Görens. kas teised fraktsioonid soovivad esitada teisi kandidaate? härra Väyrynen, kas te võtate vastu, kinnitate oma kandidatuuri? jah, ma kinnitan. tahaksin meelde tuletada, et kandidaadina peate te olema selle komisjoni täisliige ja olema täitnud majandushuvide deklaratsiooni. kas te täidate mõlemad need tingimused? jah, proua esimees, ma täidan. aitäh sellisel juhul, kolleegid, kuna meil on ainult üks kandidaat teise aseesimehe kohale, teeksin ettepaneku ühise heakskiitmise teel kinnitada härra Väyrynen. ja nüüd äh, paluksin ka teil tulla ja võtta sisse ähm, oma koht presiidiumi laua ääres okei okay.. nüüd lähme kolmanda aseesimehe valimise juurde ja palun esitage nüüd kandidaadid. kuue fraktsiooni nimel tahaksin teha kolmanda aseesimehe äh, kohale ettepaneku nimetada härra Krisogonus, kellel on meie fraktsiooni täielik toetus. suur tänu kas teistel fraktsioonidel on teisi kandidaate? ei ole. härra Krisogonus ei ole täna siin, aga ta on oma kandidatuuri kirjalikult heaks kiitnud. ta on kinnitanud, et ta täidab tingimused, ta on täisliige ja on täitnud äh, majandushuvide deklaratsiooni ja kas me võime ka tema ühise heakskiitmisega kinnitada. teda siin ei ole, aga igal juhul äh, kiidame heaks tema kandidatuuri. nüüd lähme viimase, neljanda aseesimehe valimise juurde siin komisjonil ja palun, teil on võimalus nüüd nimetada kandidaat. härra Luuke, palun. ECR fraktsiooni nimel härra Nels Tiiva kas teised fraktsioonid soovivad äh, teisi kandidaate pakkuda? härra Teeva ah,, te olete juba siin. härra Teeva, kas te kinnitate oma kandidatuuri? ja küsiksin teilt, kas te olete täisliige ja olete täitnud majandushuvide deklaratsioon, deklaratsiooni? jah, olen küll. kuna meil on ainult üks kandidaat, siis kas me taas võiksime ühise heakskiitmisega kinnitada ta ametisse? ja sooviksin teda tänada ka koosoleku avamise ja juhatamise eest kuni minu saabumiseni, et härra Teeva on juba kaks, äh, isegi kolm ametiaega siin komisjonis töötanud ja mul on väga hea meel, et ta jätkab tööd. sellega oleme me aseesimehed äh, valinud kolmas päevakorrapunkt on äh, meie koosolekute kalender kaks tuhat neliteist aasta kohta ja uutele kolleegidele teadmiseks äh, näete, et meie järgmine koosolek toimub kahekümne teisel juulil viisteist null null, hetkel veel koosolekuruumi ei ole kinnitatud ja uutele liikmetele teadmiseks. vahel peame me lisama täiendavaid koosolekuid, mis võivad toimuda ka Strasbourgis näiteks esmaspäeva pärastlõunal või neljapäeva hommikul. sekretäriaat teavitab teid äh, igasugustest muudatustest, aga praegusel hetkel on selle aasta koosolekud ähm, siin paigas teie ees ja sügisel võtame vastu kaks tuhat viisteist aasta kalendri. kas te olete nõus nende kuupäevadega kaks tuhat neliteist aastal? jah, ei ole mingit probleemi. suur tänu. siis kinnitame need kuupäevad ja pange need oma kalendritesse kirja minu ainus eh, teine teave puudutas kahekümne teise juuli koosoleku toimumist, sellest me juba rääkisime. uutele kolleegidele teadmiseks, eh, teile edastatakse informatsiooni koosolekute kohta ja kõik dokumendid on internetis eh, saadaval ja kui teil on üleüldse mingisuguseid probleeme, siis teadmiseks meil on sekretäriaat, kelle poole saate pöörduda ja nemad tutvustavad koosolekute käigus ennast aga kui teil tekib küsimusi, siis äh, võtke meiega ühendust. vahetevahel võib ju tunduda, et ma lihtsalt ei tea, kuidas asjad toimuvad, aga selleks on meil sekretariaadis inimesed, kes suudavad teid informeerida ja samuti ka fraktsioonide liikmed. järgmine koosolek niisiis toimub kahekümne teisel juulil, sellega oleme tänaseks lõpetanud. aitäh selle eest, et äh, tulite kohale ja meil on järgmistel koosolekutel aega ka ennast tutvustada ja tööga peale hakata järgmiseks viieks aastaks. suur tänu!